Apologies, colleagues, for being late. And apologies, Mr. Mello, for being late. Right. Um, sorry to keep... vabandan, et hiljaks jäin, äh, vabandan ka raportööri ees, et ma hiljaks jäin. Läheme kolmeteistkümnenda punktiga edasi, mis on siis äh, komisjoni äh, ettekanne, mis puudutab nõukogu otsust Schengeni aki rakendamise kohta Schengeni infosüsteemis Horvaatia, Horvaatias ja Nuno Meelo on raportöör ja kuna ma olin äh,, jäin väga hiljaks, siis palun tehke kohe oma ettekanne, vabandust veel kord, et jäin hiljaks. ei, siiski komisjoniga peame tegema algust. nii et komisjoni esindaja, palun. Thank you uh,, Mr. tänan väga, härra esimees. tere kõikidele, daamid ja härrad. minu nimi on Helika Arhaut ja esindan DG Home D3, mis tegeleb äh, infosüsteemidega, iseäranis Schengeni infosüsteemiga. et kõigepealt selgitan pisut selle ettepaneku konteksti ja siis sisu ja järelmite kohta. esiteks, see ettepanek on seotud olemasoleva hindamisprotsessiga Äh, Schengeni Horvaatia hindamisprotsess, selle eesmärk Horvaatia puhul on kontrollida vastavalt artikli neli punkt kaks äh, liitumislepingus, kas Horvaatia täidab vajalikud äh, eeltingimused selleks, et täielikult rakendada kogu Schengeni akiid kõigis osades. ja pärast seda, kui hindamismenetlus on lõpetatud ja edukalt lõpetatud, saab ähm, nõukogu langutada otsuse kõigi Schengeni aki osade täieliku rakendamise kohta. Schengeni hindamisprotsess Horvaatiaga algas kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal pärast seda, kui Horvaatia oli deklareerinud oma valmidust äh, saada hinnatud aastal kaks tuhat viisteist komisjoni poolt ning see hindamine puudutab erinevaid valdkondi ja aspekti, nagu näiteks viisakoodeks, välispiiride haldamine, politsei koostöö, andmekaitse ning Schengeni infosüsteemi toimimine. see viima-, see hindamine, mis puudut-, ei, ei ole veel toimunud sissi osas sest visiit ei ole veel toimunud, see saab toimuda alles siis, kui äh, süsteem on Horvaatias äh, tegutsemist alustanud, sest Schengeni infosüsteem on IT-süsteem, see on operatiivsüsteem, see tähendab, et äh, selle operatiiv- ja tehnilisi funktsioone saab hinnata alles siis, kui süsteem on asunud tööle. ja selles kontekstis on ettepaneku teema võimata siis järk-järgulik ettepaneku Schengeni infosüsteemi käivitamist äh, Horvaatias. Ähm, nagu seletuskirjas öeldud, Horvaatia on täitnud vajalikud tingimused, mis võimaldab nõukogul seda otsust langetada. andmekatse hindamine on edukalt lõpule viidud, see, see toimus aastal kaks tuhat kuusteist ning tehniliselt on Horvaatia valmis ühinema Schengeni infosüsteemiga. meil on siseriiklik süsteem, neil on äh, juhat-, neil on kohalik esindus ja neil on äh, kommunikatsioonisuutlik teiste esindustega. seega nagu ettepanekus ka öeldud, artiklis üks lõige kaks kuupäev, mil hakkab toimuma andmete laadimine. teiste liikide sissiandmed saavad siis kättesaadavaks Horvaatiale sellest kuupäevast ja teine kuupäev on kuupäev, millal Horvaatia võib alustada omaenda hoiatuste tootmist ja selle seab siis nõukogu vastavalt lõigetele üks ja kolm artiklis üks kuivõrd nõukogu ei ole oma lõplikku otsust veel langetanud kõigi äh, pädevate Schengeni osade rakendamise kohta, saab seda siis teha alles siis, kui kogu Schengeni hindamisprotsess on lõpule viidud ning mõningad piirangud jäävad siis äh, sissiandmete kasutamisel kehtima Horvaatia jaoks. Need on seotud peamiselt äh, sissepääsukeelu teadetega kuni selle kuupäevani siis Horvaatia ei tohi sisestada seda tüüpi teateid äh, Schengeni infosüsteemi ja nad ei ole kohustatud keelduma kolmandate riikide kodanike sisselaskmisest vastavalt äh, teiste liikmesriikide teadetele. see on artikkel üks lõige neli sisu. suur tänu ja enne kui ma annan sõna härra Meelole, äh, kas eesistuja sooviks Äh, kommenteerida. eesistuja, oma esindaja Marta Rašeeri. lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed. komisjon, nagu komisjoni esindaja just äh, selgitas, liikmesriigid ja komisjon on hetkel äh, protsessis, kus me, kus kontrollitakse seda, kuidas äh, rakendatakse Schengeni akiid erinevates valdkondades Horvaatia poolt. üks nendest on seotud andmekaitsega. ja see on eeltingimus, mis võimaldab Horvaatial siis alustada andmevahetust, täiendavate, täiendava infovahetust ning Schengeni infosüsteemi kasutamist komisjon äh, ütles sisuliselt, et, äh, et rääkis äh, dubleerimisest. komisjon hindas, et Horvaatias on rahuldav andmekaitse tase ning nõukogu on valmis nüüd astuma järgmisi samme ning võttis, laual on otsuste projektid vastavalt artiklile nelikümmend kaks liitumisleping, neli punkt kaks liitumislepingus. jaanuari lõpus Euroopa, äh, soovisime me Euroopa Parlamendi arvamust kui võimalik märtsi täiskoguks. peamine põhjus, äh, miks seda nii kiiresti soovisime, e-, oli see, et mitte seada ohtu olemasoleva Schengeni hindamise ajakava. Schengeni infosüsteemi hindamine oli esialgselt kavas juunis kaks tuhat seitseteist ja ka see oleks ohustanud äh, täielikku Schengeniga liitumise ajakava, ehk siis, et lõpetatakse kontrollid sisepiiridel. eriti, kuna tehniliselt on Horvaatia valmis ühinema Schengeni infosüsteemiga. Sireeni büroo on olemas, äh, siseriiklikud prots-, äh, menetlused olid juba suvel aastal kaks tuhat kuusteist sissi käivitamine Horvaatias on tähtis, nagu see tõhustab politsei ja korraväe koostööd Horvaatia teiste liikmesriikide vahel. seega selle koostöö aspektid on ka juba olemas, nagu äh, Euroopa vahistamismääruse kasutuse, käivitamise raamotsuse kasutamine, kuid Horvaatia ei saa vahetada teateid, mis tuginevad Euroopa vahistamismäärusel Äh, ei saa inimesi välja anda, üle anda, nii et hetkel peavad nad kasutavad Interpoli vahendeid, kuivõrd nad ei ole ühendatud äh, Schengeni infosüsteemiga. kahe-kolme kuu pärast peab aga Horvaatia saama juba andmeid laadida, et süsteem kohaselt võiks äh, toimida, enne kui toimub lõpphindamine siis selle kohta, kuidas siis toimib. nii et nõukogu hindaks väga äh, kõrgelt, kui võimalikult peatselt saaks see töö tehtud võimalikult juba enne selle kuu lõppu. suur tänu. Äh, vastuseks võib siis parlament selle teksti kas vastu võtta või tagasi lükata. ja nüüd siis äh, tähtaeg muudatuse esitamiseks on homme seetõttu kell kuusteist null null ja hääletusele tuleb see libes kahekümne teisel märtsil ning aprillis, siis aprilli esimesel täiskogul tuleb ta hääletusele täiskogus. ja siinkohal küsiksin meie raportöörilt, härra Nuno Meelolt, kas ta sooviks oma esitluse teha? tänan. ma kasutan portugali keele kasutamise võimalust, kui teil midagi selle vastu ei ole. Schengeni infosüsteem loodi selleks, et äh, parandada turvalisust ja julgeolekut äh, liikmesriikides ning äh, välispiiride turvalisust. see on andmevahetussüsteem. see on oluline, sellel on oluline panus ka Schengeni välispiiri kaitsel. nõukogu saab otsuse langetada, kas need sätted jõustuvad Horvaatia puhul või mitte. alles pärast seda kui õiguslikud ja tehnilised meetmed on vastu võetud. mis puudutab õiguslikke sätteid, siis äh, hinnang on olnud positiivne ja komisjon on kinnitanud, et Horvaatia on täitnud kõik vajalikud kriteeriumid ning tagab piisava andmekait-, andmete kaitse isikuandmetele. mis puudutab operatiivtaset ja info kogumist, siis äh, Horvaatia täidab ka tehnilised kriteeriumid sissi loomiseks. Horvaatia hindamine saab toimuda alles siis, kui äh, süsteem on käivitatud Horvaatias. me toetame nõukogu otsust toetame andmevahet, andmete vahetamist pädevate ametivõimude vahel see ainult äh, parandab Euroopa Liidu julgeolekut äh, välispiiridel. ja kindlasti on see üks äh, minu fraktsiooni prioriteetidest. selline on meie arvamus selles küsimuses, tänan. suur tänu, härra Meelo. kas keegi kohalviibivatest liikmetest sooviks veel kõneleda ja ma vabandan mõlema kohalviibija ja ametnike ees et ma alust-, et me alustasime üksteist minutit hiljem. mul on, vabandan väga, proua Sippel, kas te sooviksite sõna? jah, tänan, esimees. üldiselt ma ei kavatsenud sõna võtta, tahtsin kuulata ja teada saada, aga kasutan siiski võimalust ja teen väikese poliitilise avalduse. on väga huvitav, et näha, et kuigi ka teised liikmesriigid täidavad tehnilisi kriteeriume, mitte kõik praegused liikmesriigid ei osale Schengeni infosüsteemis. seega äh, me tahaksime vältida topeltstandardeid ju liikmesriikides. kui Horvaatia täidab kriteeriume, siis loomulikult nad peaksid saama osaks Schengeni infosüsteemist, aga see ajas mind pisut muigama, kui ma kuulsin, et oo, et kui komisjon ütleb, tead, mis puudutab andmekaitset, kõik on suurepärane, siis me saame nõusoleku anda, siis ma pisut muigasin, sest äh, mul on mõningaid äh, kogemusi seda, sellel tasemel teostatava andmekaitsega, kus komisjon ütleb äh, midagi taolist kolmandate riikide kohta. nii et oleksin pisut ettevaatlik siinkohal, aga minu peamine eesmärk täna oli tõesti kuulata ja olen nõus, kui kriteeriume tõepoolest täidetakse, siis me peaksime tõesti edasi liikuma ja võimaldama Horvaatial sisse ühineda. tänan selle, äh, sellest arutelu tegemise eest, tänan, Birgit, härra Meelo, kas te sooviksite veel kommenteerida? ei? ja teadmiseks, muudatused libe hääletus kahekümne teisel märtsil ja vastavalt kodukorrale komisjoni muudatusettepanekud võetakse vastu ainult siis, kui nad toetavad äh, raportööri soovitusi. ehk siis me kasutame seda automaatse muudatusettepanekute süsteemi. nii et nad peaksid olema esitatud Wordi formaadis sekretäriaadile, kui keegi, härra Meelo ja tänan kannatlikkuse eest äh, selle ajakava osas. pidime selle täna niimoodi korraldama, sest äh, meie ajakava muutus. nii et suur tänu selle eest. suur tänu ka proua Sippelile, kes nüüd ametlikult on parima osalusega libe liige äh, selle, kogu selle jooksul mina, mil mina olen siin olnud, nii et tänan väga osalemast. ja sellega olemegi vist päevakorra ammendanud ja ka koosoleku võime lõpetada seega. suur tänu kõikidele. väga ebatavaline on selline pooletunnine koosolek libekomisjonis, nii et suur tänu kõigile ja head päeva jätku!